keskpäeva. esimene päevakorrapunkt aga täna hommikul nõukogu ja komisjoni avaldused G kahekümne tippkohtumise kohta, mis leiab aset Pittsburghis kahekümne neljandal, kahekümne viiendal septembril. nagu on tavaks saanud, saab kõigepealt sõna nõukogu ja seejärel komisjon, nii et kõigepealt minister Cecilia Malmström äh, eesistujariigi nimel, palun. suur tänu, esimees ja äh, lugupeetud parlamendiliikmed ja härra Komuljan. mul on siin suur au täna esindada Rootsi eesistujana, Rootsit eesistujana. me Eh, kavatseme esindada eh, Euroopa Liidu eh, tervikuna Pittsburghis septembris. me räägime homme nõukogu ees Brüsselis, et ette valmistada ühine Euroopa Liidu positsioon. nagu te kõik teate, on globaalne finantskriis toonud kaasa ka vajaduse meetmete vastu, et võidelda selle vastu rahanduspoliitilisi meetmeid tuleb äh, kindlasti rakendama hakata võimalikult kiiresti. samuti tuleb koordinaana äh, globaalseid meetmeid ning kindlasti mängib G kakskümmend selles äh, olulist rolli, et reguleerida finantsturge. Neid finants- ja rahandusmeetmeid tuleb kiiresti rakendada, et kiiresti ennast kriisist välja tuua Euroopa Liidu eh, toetus eh, e, Euroopa, toetus Euroopa Liidule on viis protsenti ja eh, selleks, et meid hoida tasakaalus. ja me oleme ettevaatlikult tasakaalukad, öeldes, et akuutsed probleemid finantssektoris on möödas, kuid majandusolukord on endiselt ebastabiilne ja on võimalus, et me langeme tagasi, oleme väga teadlikud sellest, et järjest tõusev töötus on tulevikus domineeriv küsimus, ehk teiste sõnadega on olukord endiselt väga ebakindel, kuid võiks ka olla hullem. koordineerimine ja koostöö rahvusvahelisel tasandil on kindlasti väga oluline, et me saaksime laialdaselt taastuda ja et saaksime stabiilselt ja jätkusuutlikult edasi areneda G kakskümmend on mänginud olulist rolli selles ja teeb seda ka tulevikus. G kakskümmend eh, ka eh, mõjutab tugevalt rahvusvahelisi finantsinstitutsioone nagu Maailmapank, eh, kes tagavad selle, et oleksid olemas ressursid majanduskasvu ja finantsstabiilsuse tagamiseks kogu maailmas G kahekümne protsess on täpsemalt toonud kaasa järgmised tulemused. esiteks, meil on olemas ühine analüüs nendest probleemidest, mis majandusi on tabanud. võib-olla ei kõla see nii, et tegemist on suure edusammuga, kuid finantssektoril on vaja teada tegelikke probleeme selleks, et efektiivselt nende vastu võidelda lisaks sellele on veel rakendatud erinevaid konkreetseid meetmeid, mille üle langetati otsus Eh, eelmisel tippkohtumisel. tuleb eh, eh, tõustada koostööd finantsturgude reguleerimise üle. lisaks sellel oleme jälginud ka seda, et rahvusvaheline valuutafond jälgiks seda, et rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide üle toimuks ka jälgimine globaalsel tasemel, et pikaajaliselt ette hoiatada juhul, kui taolised probleemid veel peaksid tekkima. Äh, tuleb veel palju muidugi teha, kuid me oleme kindlasti teinud edusamme äh, rahvusvahelisel äh, tasandil. ma arvan, et meie Euroopa Liidus koos teiste G kahekümne liikmetega on olnud ähm, olulise tähtsusega, et anda strateegiline vastus meie finantskriisile ja see tähendab seda, et Euroopa juhib debatti, mitte ei jälgi debatti selleks, et leida globaalseid lahendusi. just sellepärast pakub me, me homme ka riigijuhtidele kokkusaamise võimalust ehk toimub ECOFON-i lõuna, kus G kahekümne finantsministrid kohtuvad Londonis, et ette valmistada Pittsburghi kohtumist ma loodan, et Pittsburghi kohtumine eh, toob kaasa veelgi edusamme nende küsimuste osas, mida juba sai nimetatud, kuid ka teistes valdkondades. üks küsimus, mida on väga tugevate sõnadega kon-, kommenteeritud, on boonuste süsteemis. Euroopa Liidu finantsministrid on eh, ühel meelel selles osas, et tuleb nõuda efektiivseid globaale norme, et äh, boonussüsteem ei tooks kaasa destabiliseerivaid äh, tulemusi. siin on äh, ähm, ka oluline moment üldise avatuse seisukohalt finantssektoris ja laialdasemalt ka stabiilsuse tagamises finantssektoris meid on palutud ka Pittsburghi kohtumisel teha raport selles osas, kuidas välja töötada boonussüsteemi põhimõtted ja me tuleme välja konkreetsete ning praktiliselt läbiviidavate strateegiatega, mis tooks kaasa selle, et eh, finantsinstitutsioonidel oleks mõistlikud eh, siis eh, rahastamis- ja boonusstruktuurid. muidugi tuleb Äh, stimuleerida majandusi nii palju, kui seda tarvis on, kuid samuti on oluline ka äh, need meetmed äh, kõrvaldada, kui neid enam tarvis ei ole, siis kui majandus uuesti stabiilseks äh, muutub. me oleme just hakanud mõtlema nende exit-strateegiate üle ning selle üle, kuidas neid koordineerida, kuidas neid ellu viiakse, et see on kõik väga oluline selleks, et majanduse taastumine äh, toimuks nii, et see äh, oleks pikaajaline. teine oluline moment on tööhõive tagamine. ka see on selline moment, mida peaksid koos läbi viima nii finants- kui struktuurpoliitika institutsioonid. Äh, samuti peab sõna võtta protektsionismi vastu, et seal oleks õiglased reeglid globaalsel turul see küsimus samuti vajab globaalset koordineerimist finantsregulatsiooni osas ja lisaks sellele peab ka lisameetmeid rakendama finantssektorile. samuti tuleb edasist tööd jätkata nii riiklikul kui ka Euroopa Liidu tasandil. homme arutelud jätkuvad, jätkuvad ka Pittsburghis, kuid ka kogu aasta vältel kuidas reformida finantsinstitutsiooni. me soovime, et need oleksid tugevad institutsioonid, et neil oleks õige mandaat, õige juhtimisstruktuur, mis mm, peegeldaks õigesti nende liikmeskonna huve. ja tegutseda tuleb kiiresti, nii et finantsinstitutsioonid eh, saaksid eh, teha tööd, mis on järjest olulisem lõpetuseks, lugupeetud liikmed, on kindlasti olemas vajadus ka poliitiline eh, eh, siis tellimus selleks, et viidaks läbi diskussiooni enne Kopenhaageni kliimatippkohtumist. see on kindlasti Rootsi eh, prioriteete. ja rakendada tuleb kiiresti meetmeid, et globaalne soojenemine lõpeks ja et kliima soojenemine peatuks meie eh, eesmärgiks on ka Pittsburghis rääkida eh, globaalsete kliimameetmete finantseerimisest. Need on kõik väga keerulised valdkonnad, keerulised küsimused, kuid me lubame, et eesistuja vastutustundlikult kaitseb Euroopa Liidu nägemusi ja me ootame põnevusega äh, põnevat diskussiooni riigi- ja valitsusjuhtidega homme õhtul ja loodame, et järgmise nädala Pittsburghi ootused ka ähm, leiavad vastuse. tänan teid! suur tänu, proua Malmström! järgmisena annaksin sõna Euroopa Komisjoni esindajale ja volinik Almuniale kes äh, täna esindab äh, siis komisjoni seisukohti. suur tänu, härra president, minister Malmström, austatud parlamendisaadikud mul on äh, väga hea meel, et ma saan pöörduda uue parlamendi koosseisu poole täna esimest korda ning õnnitlen teid kas siis tagasivalimise või esimest korda parlamenti valimise puhul ja äh, mina kannan seda sama vastutuskoormat, mida ilmselt tunnete kandvat ka teie selles kõige suuremas äh, probleemis meie põlvkonna ajal, kuidas tulla välja sellest majandus- ja finantskriisist, kuidas äh, võita meie kodanike usaldusväärsus uuesti, kuidas tagada nende eludes stabiilsus, avades nende jaoks uusi võimalusi, samas hoides sotsiaalset ühtekuuluvust äh, endisel tasandil. Need kõik äh, puudutavad ka Pittsburghi kohtumist järgmisel nädalal, need äh, murekohad on murekohtadeks ka sellel kohtumisel ja mulle tundub, et mõned nendest aspektidest, äh, mis Pittsburghis on päevakorras, hakkavad kindlasti domineerima ka selle parlamendi koosseisu tööaega mõistagi parlament on sõltumatu institutsioon ja valib ise oma päevakorra, kuid ma olen täiesti veendunud, et need päevakajalised teemad, mis on arutelul Pittsburghis, leiavad pikemat arutelu järgnevatele kuudel ka siin. Pittsburghi kohtumine on kolmas G kahekümne riigi- ja valitsusjuhtide kohtumine viimase aasta jooksul Lehman Brothers korporatsiooni kokkuvarisemisest alates ja selle seninägematu kriisi plahvatamisest me ei ole kümnendeid sellist kriisi näinud. arvestades eelmise aasta novembris Washingtonis ja selle aasta aprillis Londonis toimunud kohtumisi ja nende tulemusi, näe, teame me, et G kakskümmend on väga oluline foorum lahenduse leidmiseks tänases kriisis ja eesmärgiks on muidugi koordineeritult reageerida ja G kahekümne roll on olnud väga oluline öö, äh, järjest sügavamasse kriisi vajumise vältimise eest, me kõik tahame ju seda vältida, me ei taha, et tulevikus ebatasakaal kehtiks ja et äh, pandaks lõpuks ometigi piir sellele raiskamisele, mis on sellele kriisile meid viinud. Euroopa Liit omalt poolt on ka mänginud võtmerolli G kahekümne kohtumiste elavdamisel ja on olnud mootoriks äh, teinekord G kahekümne kohtumine, esimene nendest oli Prantsusmaa kui eesistujariigi vedamisel kokku koht-, kutsutud kohtumine, president Sarkozy oli selle taga ning Euroopa Liit on olnud äh, kahel eelmisel tippkohtumisel ambitsiooniliste eesmärkide taga ning äh, oleme olnud väga aktiivselt osalenud ka uue kohtumise ettevalmistamisel. me ei räägi mitte ainult põhimõtete paikasaamisest, vaid ka praktiliste kokkulepete saavutamisest. Euroopa Liidu institutsioonid kõikide kodanike nimel peavad äh, olema suhteliselt rahul, rahul peaksime me olema ka senise koordinatsiooni tasemega erinevate Euroopa Liidu esindajate vahel G kahekümne raames. ehk teisisõnu siis nende liikmesriikide vahel, kes on osa G kahekümne foorumist ja osalevad siis nendel kohtumisel. Euroopa äh, Liidu komisjoni president ja eesistuja on samuti seal osalenud, me töötame kõikide eurooplaste nimel ja tahame jõuda ühispositsioonini, millele saavad alla kirjutada kõik liikmesriigid. Washingtoni tippkohtumisel eelmisel aastal novembris kohtuti sellepärast, et G kahekümne riikide kogu eh, skp on üheksakümmend protsenti maailma skp-st ja eesmärgiks on muidugi hoogustada maailma ma-, uuele majanduslikule tegevusele. eelmise aasta sügisel krediidi allikad kuivasid kokku, tõsised probleemid kaasnesid äh, meeletute šokkidega. Äh, kõigepealt äh, nägime me esimesi märke juba augustis kaks tuhat kaheksa, asjad läksid kiiresti allamäge terve sügise jooksul. Washingtoni, pärast Washingtoni kohtumist esitas Euroopa Komisjon Euroopa ta-, majanduse taaskäivitamise kava, mis leidis ka detsembrikuisel liidu tippkohtumisel toetamist eesmärgiks oli esitada äh, laialdasemaid poliitikaid selleks, et äh, nõudlust suurendada, kasutades siis selleks vahendeid, mis on äh, rahvusparlamentide, riigivalitsuste ja Euroopa Parlamendi kätes. sellised fiskaalstiimulid Eh, on toonud endaga kaasa automaatsed stabiliseerijad nii-öelda ja see on väga oluline, arvestades seda, kui tähtsad on meie jaoks meie heaolusüsteemid ja kui oluline maksusüsteemide stabiilsus. see kõik on eh, kokkuvõttes aidanud nõudlust eh, suurendada ja kahe tuhande seitsmendal, kahekümne kaheksandal aastal meie skp summa tõusis viis protsenti nõukogu on vastu võtnud äh, väga laia, laia äh, haardelise stiimulpaketi ja see äh, stabiliseeris olukorda ka näiteks Ameerika Ühendriikides. paljud G kahekümne 20 liikmesriigid, Ameerika Ühendriigid, Kanada, Jaapan võtsid vastu sarnaseid stiimulpakette. selle aasta Londonis äh, toimunud äh, G kahekümne kohtumisel räägiti siis juba nende plaanide kiirendatud rakendamises, rakendamisest ja öeldi väga selgelt välja, et kui vaja, lisatakse täiendavaid meetmeid nendesse pakettidesse. täna me võime öelda, et need stiimulpaketid ja eelarvetoetused, mille keskpangad on vastu võtnud, vabandust, mille valitsus on vastu võtnud, keskpanga tegevused, rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide tegevus ja riikide toetus pankadele on majanduse vabalangusele piiri pannud ja kahe tuhande üheksanda aasta sügisel näeme me juba esimesi stabiliseeriva, stabiliseerumise märke kaks äh, päeva tagasi esitasin ähm, omapoolse majandusprognoosi ja esimest korda siis kahe aasta jooksul ei pidanud me oma prognoosis äh, kasvu kärpima samas ei ole me täna veel sugugi mitte olukorras, kus me saaksime öelda, et äh, et majandus on jalul uuesti ja et suudaks ellu jääda ka ilma nende stiimulpakettideta. lisaks nendele stiimulpakettidele nimelt ju öö, kõlgub meie kohale endiselt majanduslanguse oht, töökohad on kokku kuivanud eh, ja vahendeid on vähe, nii et eh, selle aasta alguses toimunud finantsministrite kohtumisel, rahandusministrite kohtumisel, G kahekümne rahandusministri kohtumisel Londonis otsustati, et eh, käivitatakse kõik need kavad koordineeritult ja tuleb välja leida koordin-, tuleb leida ka koordineeritud nii-öelda kriisist väljatulemise kava. G kahekümne kohtumised Washingtonis ja Londonis eelmise aasta jooksul olid olulised äh, ka ülemaailmse finantssektorite järelevalvesüsteemi reformi osas. me oleme täna tunnistajaks radikaalsele muutusele pärast kolme aastakümmet Äh, dereguleerimise paradigma valitsemist äh, ja turgude eksimatusesse uskumist, on olukord täna teistsugune. Washingtonis panid G kahekümne äh, liikmesriigid kokku peamise aluse selleks, et sundida finantsturud karmima järelevalve alla, mis oleks tõhusam ja see tähendaks seda, et finantsturgudel tegutsejad ei saa enam leida varjupaika järelevalveametite äh, eest, kes äh, peavad tegema täna rohkem koostööd kui kunagi varem, koordineerima oma tegevust, et saada üle riiklike järelevalvesüsteemide nõrkustest, arvestades, et turud on täna ülemaailmsed ja et finantsinstitutsioonid äh, töötavad nendel globaalsetel finantsturgudelt ilma igasuguste piirideta. aprillikuisel Londoni kohtumisel tehti ära väga suur töö selle reformi agenda rakendamisel ja raamatupidamisstandardid ja krediidistandardid finantsinstitutsioonides on kontrolli all läbipaistvusega seonduvad küsimused ning äh, maksuparadiiside mittesallimine, äh, riskifondid, äh, aktsiaportfellid, derivaadid ja nii edasi ja nii edasi, kõik on võetud arvesse nende järelevalvesüsteemide osas ning ühtlasi ka muidugi räägiti ähm, panga äh, pangajuhtidele makstavatest boonustest ja nii edasi, väga konkreetsed vastused anti seega Londoni kohtumisel aprillis oli täiesti selge, et tuleb tegevust rahvusvahelisel tasandil koordineerida. nüüd on meie ees väga oluline ülesanne G kahekümne kohtumise kokkulepet ka rakendada ja sellega me olemegi tegelenud viimase kaheteistkümne kuu jooksul osad tegevused on leidnud heakskiitmist juba ka parlamendis ja nõukogus, teised meetmed on praegu arutelul kahes kojas ja selle aasta lõpuks kavatseb Euroopa Komisjon vastu võtta lisameetmete paketi, päev enne Pittsburghi tippkohtumise algust teeb komisjon ettepaneku luua Euroopa nõuandva kogu Eh, krediidiasutuse järelevalve osas mm, ja kes hakkab siis tegutsema vastavalt eelmise aasta soovitustele. komisjon kavatseb selle nõuandva kogu aruande tulemused arvesse võtta. ameeriklased on käivitanud väga ambitsioonika finantskava. Eh, president Obama on öelnud, et see on tema mandaadi üks prioriteetidest eh, ta tunnistab, et Ameerika Ühendriik oli see, kus see kriis hakkas arenema ja kes selle eest osaliselt vastutab. meil on vaja reforme, meil on vaja ka eh, seda, et eh, Atlandi-üleselt oleks asjad reguleeritud koordineeritult, sellepärast et erinevused võiksid tulevikus viia ainult eh, spekulatsioonide tõusuni Pittsburghis tuleb rakendada kõik see, mis on juba tänaseks vastu võetud ning tuleb äh, kiirendada seda protsessi ning Pittsburghis tuleb välja saata väga selge poliitiline sõnum. täna räägime me siin sellest, et äh, liikmesriikide kindla, kindel tahe tuleb selgelt välja öelda, Euroopa Liit on veendunud selles, et tuleb luua jalulpüsiv regulatiivne raamistik selleks, et äh, igasugust spekulatsiooni Äh, vältida. loodetavasti on kriisi halvemad ajad äh, möödas ja et me saaksime minna juba tagasi tavapärase elu juurde, kodanikud ootavad äh, oma juhtidelt garantiisid, aga ka finantsasutustelt, et reegleid järgitakse, eriti mis puudutab palku reguleerivaid reegleid reaalmajandusel, maailmamajandusel on teatavad riskid endiselt teel ees, kuid Euroopa Liit on oma tegevuses täiesti ühtelitta koondunud. G kahekümne tippkohtumisel on üheks prioriteediks ka rahvusvaheliste finantsasutuste reformimine, minister Malmström juba rääkis sellest, lisaksin ainult nii palju, et Londonis astuti väga suur samm edasi seoses nende institutsioonide eriti Rahvusvahelise Valuutafondi suutlikkuse suurendamisel. nimelt on suurendatud nende võimet äh, laene välja anda veel viiesaja miljardi euro suuruses ning äh, see on äh, suur sammu edasi selle absoluutse tegevusmiinimumi suunas seitsesada viiskümmend miljardit eurot. ning vahend, lisavahendeid said kõik rahvusvahelise valuutafondi liikmed, kelle vahel need äh, vahendid võrdselt ära jagati, nii et äh, laenu andmise võime on nüüd äh, nendel palju suurem, eriti just nimelt vaesemate riikide suunas. viimase kuue aasta jooksul, kuue kuu jooksul, vabandust, on tehtud väga suuri edasiminekuid, rohkem kui kunagi varem ja Euroopa Liit on osutanud panustada nii palju kui võimalik ja tagada Rahvusvahelise Valuutafondi vahendite kasv. liikmesriigid on sada kakskümmend miljardit eurot andnud lisaks oma tavapärastele panusele selleks, et aidata uute eesmärkide äh, elluviimist. G kahekümne liikmed kavatsevad keskenduda ka äh, rahvusvaheliste institutsioonide tegevust erinevates liikmesriikides, nende institutsioonide juhid muidugi tahaksid, et nad oleks paremini esindatud rahvusvahelistes institutsioonides, me toetame seda soovi, kuid sellest peavad tõusetuma praktilised kokkulepped, kus komisjon saaks langetada oma ametlikud seisukohad. komisjon on veendunud, nii nagu ka parlament, et Euroopa Liit peaks rahvusvahelises institutsioonis olema paremini esindatud ühe äh, esindaja kaudu. Pittsburghi kohtumise päevakorras ka ettevalmistamine Kopenhaageni tippkohtumiseks, kliimaküsine- kü,, äh, küsimused, protektsionismist ülesaamine ning äh, abi andmise suurendamine nendesse riikidesse, kes on kõige haavatavamad äh, ja kes tuleb kriisist välja aidata. mis puudutab kliima soojenemist, siis selles osas võttis Euroopa Komisjon vastu eelmisel nädalal oma paketi. lõpetuseks aga lubage öelda, et äh, eelmisel ka-, G kahekümne kohtumisel näidati üles kindlat tahet ja selle jääb kinnitamist ka Pittsburghis, et meie arvame, et meil on vaja uue jätkusuutliku arengu alused luua tulevikuks ja sellepärast tuleb hakata kujundamagi välja oma äh, Äh, äh, kriisimeetmetest loobumise kava, meil peavad olema meetmed paigas selleks, kui aeg on küps, me peame sellest välja tulema koos ja koordineeritult, äh, sellepärast et see on stabiilsuse jaoks väga oluline, aga ka jätkusuutliku äh, see tagamiseks keskpikas ja pikas perspektiivis, see on ainus viis, kuidas me tagame selle, et me tuleme kriisist välja ja me saame terve finantssüsteemi taastada kõikides Euroopa majandustes. E, ma tänan, härra Almunia. ja nüüd e, fraktsioonide esindajad saavad sõna ja kõigepealt Rahvapartei fraktsiooni nimel saab sõna proua Wortmann Kool, palun. ma tänan, äh, härra president, äh, minister Wallström, volinik Almunia, me oleme praegu finantssektori kriisi tingimustes, see on globaalne nähtus ja sellepärast nii palju kui võimalik tuleb meil välja töötada siduvad reeglid kogu maailma jaoks ja G kakskümmend Pittsburghis sellepärast on äärmiselt oluline. Euroopa Liit peab siin oma osa etendama. me peame juhtima seda protsessi, millega leida eh, vabaduste ja vastutuse vaheline tasakaal, sotsiaalse eh, eh, turumajanduse väärtused on väga tähtsad nii meile Rahvaparteile kui ka tervikuna ja tegemist ei ole lihtsalt nägemusega, meil on vaja kõik need kordoni sõlmed läbi raiuda, kui asi puudutab riskide haldamist, meil on vaja tagada läbipaistvus, parem reguleerimine, parem finantsjärelevalve. ja volinik Almunia ütles, et meil on vaja ettepanekuid riskifondide kohta. ma loodan, et sellised ettepanekud tehakse ka G kahekümne kohtumisel. rahvusvaheline valuutafond ja äh, Maailmapank peavad samuti äh, nende fondide peale mõtlema ja me peame ka kriisimeetmetest loobumise strateegia välja mõtlema. väga tähtis on, et boonuste maksmise tava oleks samuti reguleeritud korralikult, sest vastasel korral kannatab finantsinstitutsioonide stabiilsus Mm, on õigustatult väga palju avalikku nördimust nende boonuste üle ja sellepärast me peame nüüd meetmeid rakendama. tippkohtumine on edukas siis, kui sellest sünnivad siduvad meetmed finantsreguleerimise vallas, aga samuti kliimamuutuste valdkonnas ning eh, kui valmistutakse edukaks Kopenhaageni kohtumiseks, kui tagatakse tööhõive töökohad Euroopas ja meie Euroopa Liidus peame olema siin juhi rollis, sellepärast on äärmiselt oluline, et liikmesriigid kõik kulgeksid ühes suunas. ma tahaksin kõigile e, meelde tuletada, et tuleb kõneajast kinni pidada rangelt. järgmine sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel e, Pullmann, Udo, palun. Herr Kommissar, werte Kollegen! Mm. volinik, äh, nõukogu esindaja, minister, kõigepealt kõige tähtsamad küsimused. praeguneses majandusolukorras me ei saa tavapäraselt talitada. me näeme äh, ka väga aeglaseid toibumise märke, aga samas me näeme, kuidas Euroopaski kasvab endiselt tööpuudus ja sellepärast tuleb olla julge väga julge, see on kõige tähtsam sõnum, mis meil tuleb Pittsburghis anda. me kuulsime väga äh, värskendavat kõnet härra Almunialt ja ma avaldan teile tunnustust selle kõne eest. ma tahan, et te hakkaksite kõike seda, mis te ütlesite, ka ellu rakendama, alustagem boonuste süsteemist, aga sellest ei piisa. kõikjal rahvusvahelistel finantsturgudel, kus lühiajalised mõttes spekulatsioonid toovad tulu, kuna reeglid lubavad seda ja ei taheta investeerida pikaajalistemasse projektidesse nagu töökohad ja nii edasi, kus tulemused tulevad alles pikkade aastate tagant. selline olukord ei saa kedagi rahendada. kõige riskantsemad Äh, majanduspiirkonnad ei tohi jääda reguleerimise alt välja. tegelege madala maksumääradega piirkondadega, me teame, millised kahtlased tooted seal ringlevad. see on tähtis ülesanne lahendada. ärgem kartkem maksuküsimuste üle diskuteerida äh, rahvusvaheline kapitalimaks on midagi, mis pikemas perspektiivis tagab äh, Äh, pikaajalisematele investeerijatele soodustused ja ka seda me peame arutama. me tahame, et meil oleks tugev ja parem koostöö rahvusvaheliselt äh, ja ka Euroopa-siseselt, kui te-, kõneks on majandusküsimused. me peame mitte ainult kriisimeetmetest loobumise äh, probleeme hakkama arutama, aga tähtis on ka see, kuidas ähm, nüüd tugevasse majandustsüklisse jälle suunduda ja koordineerida majanduspoliitikaid. ma tänan selle sõnavõtu eest. nüüd ALDE fraktsiooni nimel saab äh, proua Silvi Kular sõna. ma tänan, president, minister, volinik. me hindame kõrgelt neid jõupingutusi, mida te nimetasite. ja juba on üsna palju ära tehtud, aga samas me tahaksime kuulda praktilisemat laadi informatsiooni G kahekümne kohustuste kohta ja ma tahan juhtida teie tähelepanu lõhele, mis on arvude vahel, mis kõlavad üsna hästi ja nende kohutavate ähm, tööpuuduse näitajate vahel, mis Euroopa Liidus on. kui me tahame, et meil oleks väiksem tööpuudus tulevikus, siis tuleb kõigepealt nende asjadega tegeleda ning äh, ei ole ka piisavalt taaskäivitatud majandust, tarbimine on vähenenud Jaapani kogemus on aastatepikku olnud aeglasem ja pehmem ja on hea kogemus ka meil järgida. ma arvan, et kõigepealt me peame jätkama rahvusvahelise koostööga, võitlema protektsionismi vastu, tugevdama rahvusvahelisi institutsioone nagu Rahvusvaheline Valuutafond ja tõesti, me peame oma sõnumid pärale saatma. meil on vaja tõhusaid institutsioone meil on vaja, et meil oleks tervetel alustel pangad ja ärgem kuulutagem ette, mida saavutab G kakskümmend, väga palju ka seadusloomet tuleb veel ära teha. Almunia rääkis komisjoni ettepanekutest, järelevalve valves on õige samm õiges suunas, aga see ei ole pikaajaline. meil on vaja rohkem asutusi Euroopa Liidus, kes tegeleksid järelevalvega ning meil on vaja ka kriisimeetmetest loobumise ettepanekuid rohkem ja me ei taha, et puudujääk äh, tõkestaks mm, valuutadistsipliini ja öö, me peame tõesti ühes, ühisrindena tegelema rahvusvahelistes institutsioonides, kaitskem ühenduse meetodit. vastasel korral meil ei õnnestu suuri riike mm, panna tegutsema rahvusvahelisel areenil, meil on vaja kaitsta meie siseturgu samuti. Äh, suur tänu Äh, tänu ka, et te oma kõne eest kinni pidasite ja nüüd Roheliste nimel saab Sven Kiigolt sõna. Ähm, äh, härra volinik, tänan teid teie kõne eest. mul on mitmed murepunktid. kõigepealt Arengukomisjon siin selles parlamendis koostas resolutsiooni ettepaneku ja ma tsiteerin seda. Äh, murega öeldakse, et kriis Äh, on juba suuri inimkaotusi toonud ja on kohutavaid mõju kõige vaesematele. Mm. Äh, ja väga suured on väga vaeste inimeste arvud ning üks koma seitse protsenti on vähendanud, on kasvanud HIV viirusega nakatute arv kahjuks meie resolutsiooni eelnõu ei võetud vastu, ehkki see oli koostatud selle fraktsiooni kõiki fraktsioonide poolt ja see on häbilugu, et meie parlament ei suutnud koostada resolutsiooni eh, G kahekümne kohta, mis puudutas arenguküsimusi. tähtis küsimus on nüüd, kuidas finantseerida kriisi tagajärgi ja. ja Saksa finantsminister koos kantsleriga tegid ettepaneku G20-l arutada ka võimalust eh, ülemaailmsete finantstehingute maksustamiseks ja nüüd ma küsin komisjonil, küsin eesistujalt, kas te toetate seda ettepanekut? ja teine küsimus on järgmine, maksuparadiisid, G20 tahab tegeleda selle küsimusega ja igal konkreetsel juhtumil eraldi läheneda asjale, tuginedes infovahetusele. meie arvates see ei toimi. arengukomisjon tegi ettepaneku aruandlusrežiim sisse viia riigiti, nii et hargmaised korporatsioonid peavad riigipõhiselt eh, eh, raporteerima oma tegevusest ja tähtis on ka automaatne infovahetus, et tõesti info saaks liikuda erinevate riikide vahel globaalne finantssüsteem peab olema läbipaistev ja meil on vaja teada ka teie seisukohta nende konkreetsete ettepanekute üle, et kuidas välja pääseda kriisist ja tulemuste, tagajärgedega toime tulla. suur tänu. Euroopa konservatiivide ja eh, reformijate fraktsioon, kõneleja Kiigold ja suur tänu, eriti äh, hea meel oli mul kuulda proua Alströmi kommentaare, et enne G kahekümne kohtumist on vaja koordinatsiooni äh, nii stimuleerivate meetmete kui muude meetmete osas ja mis puudutab ähm, G kahekümne kohtumist, vaatamata sellele, äh, mis on tehtud, me endiselt näeme erinevaid protektsionistlikke meetmeid kaks eh, kõige komplitseeritumat struktuuri eh, Euroopa Liit ja USA vaatavad üle eh, nendest põhimõtetest, seetõttu tuleb mõõdeta, mõelda seda, kuidas koordineerida, et tulemused ei oleks negatiivsed. see mm, peaks olema põhiteema, mitte aga boonuste kontrollimine pankuritel. regulatiivraamistik peab olema paika pandud äh, ja e, eraldiseisvad e, rahvused peavad e, ka toetama finantsregulatsioonide läbiviimised, peab olema globaalne lähenemine, mis nii Euroopa Liidu kui ka teisi finantsinstitutsioone ja toetaks. me peame küll regulatsioone järgima ja koordineeritud lähenemine on igal juhul väga oluline. ja peame tagama selle, et kapital oleks kättesaadav nii äriettevõtetele Euroopa Liidus kui ka mujal. tänan, proua. ja nüüd üks minut järgmine kõneleja esindab äh, siis äh, äh, vasakpoolseid. Miguel Portes, palun. aitäh, president. panga kasumid Portugalis tõusid kaheksateistkümne protsendi võõra selle aasta esimeses kvartalis ja ainus asi, mis lisaks sellele tõusis, oli ka töötus see oli seetõttu, et G kakskümmend lubas valesid asju, lubati, et sellest kriisist ähm, õnnestub välja tuua uue, tulla uue maailma korra abil, see ei ole õige, viiskümmend uut töötut ja kuuskümmend uus vaest ähm, on arengu tulemus ja me pöördume äh, nõukogu ja volinik Malmströmi poole. G kahekümne eel ei ole arutatud seda, et kas eh, siis üleilmsete maksude üle on arutatud. Te räägite boonustest, aga tehke midagi, et inimesed ometi teisse uuesti uskuma hakkaksid. nüüd järgmine kõneleja, Mario Portas suur tänu, president. inimeste usk juhtimisse ja finantsturgudesse eh, on toodud ohvriks globaliseerumisele selles valdkonnas. ma olen väga mures eh, selle üle, et eh, kehtivad finantsoligarhiad ja et on tehtud nii Ameerikas kui ka Euroopas eh, katseid eh, raha, eh, finantsvõimu haarata. tegelikult tuleks raha investeerida tootmisesse ja, ja töökohtadesse ja selle asemel kehtivad hoopiski maksuparadiisid ja tulemuseks on finantsmullid. Euroopa Keskpank peaks vaatama, ka nende majanduste poole, kes tõesti vajavad abi ja toetama neid selle finantsmulli järgselt. arvan, et poliitikud Euroopas on lihtsalt keskpankurite käepikendused ja me näeme varsti ka teist revolutsiooni, mis varsti Ameerikas juhtub. ja tuletan veel kord meelde, et kõneaeg on üks minut, vastasel juhul me läheme oma ajakavast välja. ja nüüd Hans-Peter Martin sõltumatute nimel. suur tänu! me peame demokraatiat suurendama ja protsess on seda näidanud, et ehm, G kahekümne eh, tegevus on olnud eh, tulemuslik. mis puudutab eh, nõukogu tegevust ja eriti konsensust, siis selles osas peab jõudma konsensuseni, see ei pea olema mingi maailmaparlament kuid äh, me peame jälgima demokraatlikke traditsioone ning valima demokraatlikult esindajad äh, suuremasse esindusse kui äh, Euroopa Parlament. samuti on sellesse süsteemi küll sisse kodeeritud teatud riskid, mida peab jälgima. Ähm, me ähm, oleme jõudnud tagasi üheksakümne kaheksandasse aastasse, vabandust, üheksakümne kaheksanda kaheksakümne üheksandasse aastasse, eh, siis eh, kinnisvara osas Lehmani, Lehman Brothersi kokku kukkumine, kõik need on olnud eh, suured ebaõnnestumised ja nende küsimustega tuleb tegeleda ehm, üleilmsel tasandil. mis puudutab maksusüsteemi, siis üheksakümne üheksandal aastal juba teegeldi maksuküsimusta finantsjärelevalve paketis, aga äh, kahjuks tegelesid nendega inimesed, kes soovivad vale tüüpi Euroopat. Äh, suur tänu, järgmised kõnelejad, kõigepealt härra Otmar Kaaras, ähm, austatud härra president, daamid ja härrad, andmed andmeid on järjest rohkem ja rohkem ja kui me vaatame, millised on olnud kriisi põhjused, siis see ei ole peaasjalikult äh, need ähm, regulatiivsed äh, nii-öelda augud, äh, mida on küll palju, kuid meil on vaja julgust ja vaprust nende eemaldamisel. täna aga räägime G kahekümne kohtumisest. G kahekümne kohtumiste voor on hea protsess, sellepärast et meil on vaja uusi struktuure, meil on uusi prioriteete oma järelevalve tegevuses, meil on vaja järelevalvemeetmeid ja tagada äh, sotsiaalsem õiglus, sotsiaalne õiglus maailmas. mul on äh, paar konkreetset küsimust. kõigepealt äh, peame me kogu oma tegevuse seostama demokratiivs-, demokraatliku legitiimsuse protsessiga, meie tahame, et terve maailm oleks demokraatlikum. see tähendab seda, et meie ekspordiartiklid äh, Äh, peaksid olema samuti vastavuses äh, inimõiguste hartaga ning peaksime hoidma kõrgel äh, sotsiaalse turumajanduse lippu ning edendama seda terves maailmas. ja veel nendes valdkondades, kus G kakskümmend ei suuda saavutada kokkulepet, peaksime meie vähemalt Euroopa lahendused läbi suruma, kuna need on väga vajalikud. nii et teisisõnu me ütleme jah integreeritud Euroopa lahendusele, mitte ainult koordineeritud finantsturgude järelevalvesüsteemidele nii nagu seda tehakse Euroopa äh, äh, Pangas ja La Rosieri äh, aruanne on minu meelest selles osas tekitanud vajakajäämisi. kui me räägime kompensatsioonimuutuste mu,, süsteemide muutust, siis tuleb kalkulatsioonid ümber vaadata, millal iganes makstakse välja boonuseid, peaks kaasnema boonuste lootusega ka äh, palga mahavõtmise oht, kui inimene ei suuda oma ülesandeid täita. kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kümme peaksime me tänase kriisi järel äh, nii-öelda võngetest üle saama ja meie poliitiline protsess peab jätkuma ja me toetame äh, teid teie teel Pittsburghi. suur tänu, ütleb härra president ja annab sõna järgmisele Pervanš Peresile. suur tänu, härra president, äh, eesistuja esindaja, proua minister, härra volinik, aasta pärast Lehman Brothersi korporatsiooni kokkuvarisemist on Euroopa Liidu hääl G kahekümne tippkohtumisel Pittsburghis äh, määrava tähtsusega. kui me ei taha tekitada olukorda, kus asjad lähevad vanamoodi edasi ja kui me tahame tõesti luua sellist mehhanismi, mis võtab täiesti uue suuna äh,. paar märkust äh,. G kaht-, äh, G kahekümne kohtumisel äh, aprillis äh, võtsid valitsused endale kohustuse suurendada Rahvusvahelise Valuutafondi IMF-i vahendeid ja seda toetasid väga paljud. kuid äh, ma pelgan, et äh, sellega ei taheta sugugi IMF-i tegelikku tegevust äh, kuidagi tõhustada ja see on ju kõige olulisem. teiseks, ärgem laskem ennast lollitada arutelud tipppankurite ja tippettevõtjate boonuste osas on seda näidanud, et meid, meid üritatakse nina, ninapidi vedada, meil on vaja küll muidugi tagada pikaajalised Äh, investeeringut, kuid ärgem äh, kaotagem äh, sihti silmist. aprillis üheks prioriteediks maksuparadiisidest lahtisaamine, sellega tuleb jätkata. Uudo Pulman ennem rääkis juba sellest, millele tahaksin samuti tähelepanu pöörata. tegemist on ajaloolise hetkega me peame äh, keskenduma kriisi äh, järeltõugetest ülesaamisele, äh, mis kindlasti tagavad pangandussektorit ja, ja seega peaksime me hakkama rääkima nii-öelda tehingumaksust, millega tuleks lisavahendeid pikaajalisteks investeeringuteks. see, kuidas pangad hoiti vee peal kriisi ajal, tähendab seda, et pangad peavad nüüd hakkama tegelikult kandma oma kohustust ja tegelikku reaalmajandusse panustama omalt poolt ja selleks oleks vajalik selline tehingumaks. G kahekümne tippkohtumise päevakorrast on aga paar asja välja jäänud, meil on vaja ka makromajanduslikku poolt vaadata, meil on vaja globaalset töökohtade paketti, meil on vaja sellist äh, strateegiat, kus millega oleks võimalik tasandada eh, maailmas valitsevaid ebatasasusi, mis on olnud selles kriisis väga olulised, järgmisena härra Wolf Klints ütleb, härra president. Eh, härra president, daamid ja härrad, ma tervitan seda väga otsusekindlat ja kiiret reaktsiooni, mida G kakskümmend on üles näidanud eh, tänases kriisiolukorras. tundub jah, et tulekahi on kustutatud, kuid alustalad on tugevalt saanud põleda ja seega on kodanikud vägagi mures ja sellega tuleb arvestada. praegu turul tegutsejad äh, ajavad asju vanaviisi edasi, aga ei tegelikult ei mõtle sellele, mida peaks tegema, ehk teisisõnu, reaalmajanduse toestamisele ei mõelda. majandusreformid on jäänud öö, äh, äärealadele. G kakskümmend peab oma otsuseid langetama väga kiiresti ja loodetavasti Euroopa Liit laulab öö, äh, kõik ühte laulu, me peame tagama öö, Äh, intensi-, mm, me peame toetama pikaajalisi strateegiaid, erakapitali äh, ligi meelitama turgudele, kaitsma seda, me peame vältima igasugust protektsionismi äh, ning tagama arbitraaži meetmed, reguleerimine ja nii edasi ja mitte, ja ei tohi loobuda sotsiaalmajanduslikest väärtustest, mis meile kõigile on südamelähedased. suur tänu! järgmisena äh, härra De Jong, suur tänu, härra president, seni on G kakskümmend ähm, äh, keskendunud meetmetele finantssektori jaoks, kuid unustatakse, et ka tegeli-, et reaalmajandus kannatab äh, ahnuse ja lühiajalise äh, ja ki- ja kiire raha all äh, aga need inimesed, kes tegelikult raha vajavad, on sellest ilma jäänud. ma, ma ei austa absoluutselt äh, osade suured osasid suurettevõtjaid, kes absoluutselt ei pööra tähelepanu nendele teenustele, mida nad äh, pakuvad, vaid mõtlevad ainult äh, spekulatiivsel moel. ma kutsun seega G kahtekümmet üles mõtlema sellele, kuidas kogu meie majandus oleks demokraatlikum, kuidas tagada see, et ettevõtete sees töövõtjad ja teised, kes esindavad üldseid huvisid, kannaks ka piisavalt äh, võimu, et asju muuta. Euroopa Liidus tuleb üle vaadata Euroopa ettevõtlusharta. me peame tagama selle, et oleks võimatu, et aktsionärid ja juhid äh, keskenduksid spekulatiivsetele kasvustrateegiatele, seades ohtu ettevõtete pikemad perspektiivid ja seega ka töökohad. suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Kristina Morvai, palun. enamus eurooplasi ei ole suurkorporatsioonide juhid ega ka pankurid, vaid väiketalunikud, pereettevõtted, riigiametnikud või töövõtjad väikeettevõtetes. Neil on täiesti kõrini sellest tänasest süsteemist, kus hargmaised korporatsioonid ja pangad valitsevad maailma. Neil on vaja ja nad tahavad põhimõtteliselt täiesti uut paradigmat mis peab äh, tooma kaasa ülemineku üleilmastumiselt lokaliseerumisele, kus äh, äh, tulukesksest ja kasukesksest majandusest minnakse üle ühenduse kesksele WTO poolt reguleeritud ja toiduainete suveräänsusel ja kohalik, suveräänsust ja kohalikku tootmist toetavale majandusele, ärge laske käest äh, võimalus G kahekümnel Euroopa enamuse seisukohti väljendada, suur tänu no.. ma tänan. järgmisena saab kaheks minutiks sõna härra Werner Langen. härra president, kallid kolleegid kes keda reguleerima hakkab ja millal, see on see suur küsimus, mis tõstatatakse G kahekümne kohtumisel. Eh, on kokkulepe, et me reguleerimata finantsturgude tagasi ei pöördu, aga meetmed, meetodid, kuidas reguleerida finantsturgusid, on midagi, mida tuleb arutada, omakapital, reitinguagentuurid, side derivatiivide ja nende lubamise vahel kõike seda tuleb rääkida, kui asi puudutab ebaõiglast konkurentsivõitlust, siis kindlasti tuleb selles kontekstis ka maksudest rääkida me räägime ka Tobini-maksu kehtestamisest Euroopas ja nii edasi. tõesti, Euroopal lasuvad kohustused ja peale G kahekümne tuleb ka oma kodus kõigepealt kodused tööd ära teha ja ma arvan, et komisjon on siin õigel teel. komisjon ei muuda äh, kõik sõltuvaks G kahekümne otsustest. Äh, finantsturud, finantstooted Ehm, neid tuleb tulevikus ehm, teostada neile korralikku järelevalvet. meil on vaja ka uut ehm, Euroopa majandussüsteemi, me ei saa jätkata vanas vaimus, kus olid asjad tasakaalust väljas ja kõik oli suurte tööstusriikide kasuks ja USA kasuks. meil on vaja nüüd lahendada ka vaesuse ja nälja probleem kogu maailmas ja G kakskümmend peab andma uue tõuke selles suunas ma tahaksin lisada ühe punkti. seda ei ole veel arutatud. nimelt on vaja vaadata veel kord läbi Euroopa stabiilsuse pakt. me oleme seda reforminud, me oleme e, distsipliinmeetmeid rakendanud ja me peame ka tulevikus suutma seda korralikult ellu viia, meil on vaja ka kriisimeetmetest loobumise strateegiat, et tagada stabiilne majandus. ja see pakt on meil väga suureks abiks olnud meie tegemistes kogu aeg. suur tänu. järgmisena Edward Sikluna. ma tänan, härra president. üks kõige aktuaalsemaid, populaarsemaid teemasid seoses G kahekümne eh, tippkohtumisega on boonuste küsimus ja pole kahtlust selles, et tegemist on eh, väga populaarse temaatikaga, aga samas me eh, peame mõistma, et see probleem on tegelikult palju keerulisem, kui pealtnäha paistab. kui finantssüsteem on ohus, siis loomulikult boonuseid tuleb hakata kontrollima, aga samas on vaja ka lisada, et on vaja äh, Äh, analüüsida kõigepealt olukorda ja peab mõtlema selle peale, millised põhjused on finantskriisi tekitanud, millised on need mm, tasakaalust välja viivad tegurid olnud kaubanduses ja mujal. meil on vaja vaadata mm, äh, selle töö tulemusi, mis on juba tehtud, loomulikult selleks kulub aega, aasta või paar äh, kulub aega, et järele mõelda kõige selle üle, mis toimus siis SKP-ga nendel aastatel nii et vaadakem seda, mida on juba tehtud, majanduse stimuleerimise paketid on eraldatud, aga võtab aega, enne kui positiivseid muutusi näeb ja komisjon peab tagama, et kõik ei toimuks ebajärjekindlalt ning puudujääk ei kasvaks vahepeal. Keep to your time slot Is... järgmine on härra Triantafilides üheks minutiks. härra president, G kakskümmend koondab tähelepanu kriisist ülesaamisele, aga eh, ta ei lähe selle probleemi juurte kallale ega tee ka samme õiges suunas ega asu reformima olemasolevat süsteemi. Eh, eeskirjade muutmine, reeglite muutumine on olnud ainult peal, pealispinnane ega ole äh, asja peapõhjustega tegelenud meil on vaja rohkem demokraatiat, rohkem järelevalvet, meil on vaja, et inimesed tõesti näeksid, mis siis tegelikult toimub, sest nende töökohad on ju ohus. Nemad peavad maksma toidu ja kütuse eest. me peame tegema lõpu sotsiaal- riikide hävitamisele ja privatiseerimisele. Euroopa rahvas nõuab seda. ma arvan, et meil on neoliberalistlike süsteemidega kiiresti lõpp teha, sest sellised süsteemid panevad kasu inimeste huvidest ettepoole. härra Kooses, kaks minutit ma tänan, härra president, volinik, mul on suur heameel selle üle, et te olete niivõrd kindlameelne. Euroopa on hakanud looma tõhusat, tõhusaid regulatsioone, aga Euroopa ei ole isoleeritud, peab toimuma tihe rahvusvaheline koostöö ja seda me G kahekümnelt ka ootame. tuleb olla väga energiline eh, ka eelmistel kohtumistel otsustatu elluviimisel. me peame äh, Ehm, mõtlema raamid välja finantssektoritele, eh, finantssektorile, tagama kasvu, tööhõive. Ehm, kriis ei ole veel läbi. me ei saa tagasi pöörduda kriisieelsesse olukorda. see kriis on olnud hävitav majandusele, kasvule, tööhõivele järelevalve tugevdamine, reguleerimise tugevdamine on äärmiselt oluline. me peame Mm, ka tagama, et eh, süsteemsed riskidel ei oleks sellist hävitavat mõju ja rahvusvahelised finantsinstitutsioonid peavad selle eest hea seisma. me peame vaatama eh, börsivälistesse ettevõtetesse investeerivaid fondisid, käsitlema neid. me peame ka läbipaistvaks muutma boonuste maksmise, me peame avalikustama äh, need rohkem kõik selle, mis seondub boonuste maksmisega ja erinevate eeskirjadega selleks. meil on vaja reformida finantsinstitutsioonid, valitsemistavad ning samuti Rahvusvahelise Valuutafondis esindatuse põhimõtted. Need on mõned küsimused, millega tuleb tegeleda G kahekümnel ja Euroopa peab seal esinema ühel häälel, kindlameelselt ja ühtselt. nüüd Aleksandr Serkas, üks minut, palun señor comisario Almunia, señora volinik Almunia, minister, palun, Pittsburghis ärge unustage seda, et see, millega meil praegu tegemist on, ei ole ainult mitte finants- ja majanduskriis, millel on enneolematu ulatus. me näeme ka tohutut sotsiaalset kriisi, millel on hävitavad tagajärjed kõige vaesematele elanikkonnakihtidele neil inimestel on ainult oma töökoht, millele tugineda, VKE-d, halvemas seisus olevad piirkonnad, kõik kannatavad ja Pitskord eh, peab mõistma, et majandus on küll tähtis, aga inimene on veelgi tähtsam, sest majandus on ju üksikinimeste teen-, teenistuses ärge unustage ka Pittsburghis, et Euroopa on olemas, ärge unustage need kolme tugisammast. Eh, Euroopas on äh, tehtud avaldusi, kolmandal septembril käesoleval aastal peaministrid tegid neid avaldusi ja rääkisid Euroopast aga meil on vaja, et meil oleks ühtne nägemus ja ka peetaks kinni sotsiaalse turumajanduse põhimõtetest. härra Kars ja Margalla, kaks minutit, palun. lugupeetud saadikud, ma olen paljuga sellest nõust, mida on öeldud ja ma olen nõus ka nende rõhkudega, mis asetati Eh, me peame nüüd haigelt eh, kargud ära võtma, aga me ei ole veel võimelised see haige ei ole võimeline meil omadel jalgadel seisma ilma karkude abita. tähtis on tagada, et konkurentsi eh, reeglitest hakatakse jälle kinni pidama ja Pittsburghis tuleb kõige selle eest seista üheskoos, üksinda ei saavutata midagi, meil on vaja ettehoiatamise süsteemi, meil on vaja uut süsteemi, sest varasemad ei ole töötanud, meil on vaja tugevamat regulatiivset raamistikku, sest varasem ei ole eh, toiminud nagu kord ja kohus, meil on vaja reguleerida boonuseid ja maksuparadiise, kõik need meetmed on vajalikud, aga nendest ei piisa. tähtsam näib, on jälle lisada tugevust rahvusvahelistele finantsinstitutsioonidele, anda neile tugevamad hoovad ja uuesti tagada tasakaal meie süsteemides. tähtis on ka, et järelevalvesüsteemid toimiksid. aga headel aegadel ei ol-, saa kõigi halbade aegade probleemidega tegeleda nii et tuleb sellega kohe hakata tegutsema ja järelevalveks on vaja ka, et oleks korralik koordineerimine liikmesriikide vahel ja maailma suuremate majanduspiirkondade vahel kui asi puudutab kaubandust, siis on suurepärane, kui me aitame kiiresti arenevaid majandusi, aga veelgi tähtsam on kõrvaldada need tõkked, mis on kaupade vahetamise teel rahvusvaheliselt. ja komisjon peab looma alused Eh, tugevale, stabiilsele, jätkusuutlikule eh, arengule, ka pidades silmas tulevasi põlvkondi. Eh, vabad turud, mis on avatud innovatsioonile, ettevõtjatele, aga mida ka reguleeritakse korralikult. härra Almunia, me tahame mitte väga palju eeskirju, aga häid eeskirju Thank you. Thank you very much, Commissioner. Äh, suur tänu, suur tänu, volinik. ma nõustun teiega täielikult selles osas, mis puudutab jätkusuutlikku majandustegevust, selles osas peame G kahekümnet toetama, kuid ei toeta selles osas, et me peaksime peatähelepanu puunama pankurite boonustele, see on igal juhul kõrvalteema, mis me peame sellest olukorrast äh, võitjana välja tulema. rahvusvaheline teenuste turg on praegu tules ja meil peab selles osas olema jätkusuutlik lähenemine. G kakskümmend on küll oluline foorum, kuid meil peavad olema ka permanentsed struktuurid nagu transatlantiline nõukogu. kui süstemaatiliste riskidega tegelikult tegeleda, siis peame me ise peeglisse vaatama ja vaatama ka teed, mis meil ees seisab. aitäh, volinik! nüüd äh, aitäh ähm, ja härra Kade Arif, palun. Äh, president, kolleegid, ähm, praegune kriis on olnud ennenägematu ja tohutu ulatusega ja meil tuleb äh, regulatsioonid paika panna finantssüsteemidele, et seda enam ei korgust. me peame reaalmajandusse investeerima, mitte äh, Eh, seda uuristama. ja Londonis eh, me peame eh, vaatma otsuseid, mis ei oleks poolikud ning tegelema oluliste probleemidega, vastasel juhul need keetavad. Pittsburghis peab Euroopa Liit kaitsma regulatsioone ja raamistiku reaalmaailmas. samuti tuleb Ähm, ka äh, kaubandusele uuesti ähm, mõelda. Äh, Doha voor tuleb taas algatada, see on ka üks Pittsburghi teema, seda ei saa marginaliseerida. ja nende muresid ei ole siiamaani tõsiselt vaadatud. G kaheksakümmend tegeleb äh, finantskriisiga, kuid tingimata peaks rääkima ka tööhõive teemadel. järgmine kõneleja on härra Eh, Randolph Atondo, eh, president härra äh, Almunia, kolm ideed ühes minutis, kõigepealt rohkem Euroopat, sest praeguses maailma olukorras tuleb meil kujundada ühtne ja tugev Euroopa, vastasel juhul me ei mängigi mingit rolli. teiseks, rohkem riiki, sest lisaks sellele, et äh, luuakse äh, uued regulatiivsüsteemid ja rahvusvaheline eh, juhtimine, tahaksin ma rõhutada, et maksuparadiisid tuleb peatada. meil on vaja rahvusülest fiskaalsüsteemi, eh, mis finantseeriks rohkem turgu, on oluline tagasi tulla eh, uue kaubanduseetika juurde, me tahame uut korporatiivset sotsiaalset vastutust ja ettevõtteid tuleb vaadata uu-, ühiskonna osana ning ettevõtted peavad olema ka vastutavad oma huvirühmade ja kogu ühiskonna eest, tänan! ja nüüd siis vaba mikrofon, esimene kõneleja minu nimekirjas on proua Tati ja palun pidage kinni üheminutilisest kõneajast. Euh suur tänu, president, minister, härra Malmonja kõigepealt kolmandal septembril äh, Ühendkuningriik ja Prantsusmaa leppisid kokku, et tuleb äh, luua Euroopa konsensus äh, siis kauplejate boonuste osas ja sellega tegeldi ka G kahekümne ettevalmistamisel ma tõesti julgustaksin teid, et te leiaksite ühise ähm, siis vastuse sellele küsimusele. aprillis G kahekümne viimasel kohtumisel võeti vastavasisulisi otsuseid vastu ja osasid äh, neid ka respekteeriti, sest kauplejatele vast-, maksti äh, boonuseid, nii et see on nagu võrreldav riigi abiga äh, kodanikud ei mõista seda, et G kahekümnel 20 vastu võetud otsused ei sanktsioneeri, ei ole sanktsioonidega võrreldav, ehk need peavad olema siis ühtsed meetmed, mis Pittsburghis vastu võetakse. ehk eh, kindlasti peab suurendama läbipaistvust ja vastutust ja sanktsioone tuleb rakitada, rakendada juhul, kui neid põhimõtteid ei respekteerita. minutu järgmine eh, kõneleja on proua Monika Benjova. Eh, aitäh, president, proua Malmström, eh, härra volinik, see, mida te praegu just tutvustasite, on suhteliselt ambitsioonikas plaan ja te selle kannate ette ka G kahekümne kohtumisel ma äh, sooviksin siiski teada, milline reaalsus siiski ootab meid ees pärast G kahtekümmend, mis kantakse üle ühiskondadele ja äh, liikmesriikidele, rahvusriikidele. Äh, proua Malmström rääkis läbipaistvusest, mida tuleb rohkem juurutada. Need andmed tuleb sisse viia kõikidesse sektorisse, mis peavad lähtuma finantssektorist. ja mitte ei tähenda see seda, et juhte peaks kuidagi eh, kontrollima, kuid mehhanisme ei ole tegelikkuses rakendatud, endiselt on olemas maksuparadiises, endiselt on töötus suur, me peaksime rohkem mõtlema eh, MKE-des ja me peaksime piirama oma teemade arvu, valima teatud teemade hulga välja. härra Paskau, palun, üks minut. tere hommikust, president. siin eh, räägiti IMF-it ja valitsemisest. kas on plaanis see, et eh, volinik lähevad rääkima eh, sinna IMF-i rahadest, mis läheb liikmesriikidele. seal peavad olema ka teised teemad liidetud sellega ja et see ei oleks liiga liberaalne. teiseks küsimuseks on see, milline on komisjoni ja nõukogu eh, seisukoht Hiina et-, ettepaneku osas eh, ehk see on natukene teine nägemus regulatsioonist ja dollari positsioonist äh, turul ja nii edasi. kolmandaks, G kakskümmend valmistab ette ka Kopenhaagenit ja eh, riigid on nõus eraldama umbes eh, kakssada miljardit, viiskümmend eh, miljardit selleks, et võidelda kliimamuutuste vastu. kui palju raha te tegelikult olete nõus sellele eraldama? proua Ford, palun suur tänu G kahekümne tippkohtumisel tuldi välja paljude mõistlike otsustega selleks näiteks, et äh, rahvusvahelised finantsregulatiivmeetmed ja järelevalvemeetmed tuleb äh, uuesti koostada ja tegutseda koordineeritult. Äh, poliitikud koduriikides räägivad ühte juttu, kuid Euroopa Liidus toimet-, toimitakse hoopis teistpidi see detailne määrustik, millele juba mõned kolleegid on äh, viidanud, näitavad erinevusi nii rakendamise ajakavas kui ka tegelikult määrustiku detailsuses. meie majandused on endiselt väga nõrkadel alustel, tööpuudus suureneb, juurdepääs finantsvahenditele on väga raske, eriti VKE-dele. kas me tõesti siis tahame, et meie Briti või Euroopa ettevõtted jäävad konkurentsis äh, Äh, halvemasse olukorda. kas me tõesti tahame olukorda, kus Euroopast pankadest laenamine on täna nii kallis, et äh, ettevõtjad äh, lähevad hoopis Wall Streeti pankadele ja toidavad tegelikult meie pankade arvelt Ameerika panku. härra president, üks minut palun, kuid härra president katkestab härra president ütleb, pidage palun kinni kõneajast, järgmisena proua Jüri, palun suur tänu, härra president, äh, kõneleja ütleb, et läheb üle ungari äh, keelele, mille kasutamise eest ta Slovakkias peaks maksma ränka hinda. kallid kolleegid, äh, lubage mul võtta natukene teisene lähenemine kriisi kontekstis. Ungari kodanikud olid vägagi jahmunud, kui nad said teada, et Ungari pankade tulud olid ka kaks-kolm korda suuremad kui eelmisel perioodil, samas kui nemad elavad väga halbades tingimustes inimesed on nii haavatud äh, olukordadesse pandud, samas pangad äh, ainult kosuvad ja kosuvad. me peame Euroopas midagi tegema sellise asja vastu, me peame tagama tõelise järelevalve pankade üle ja krediidiasutuste üle, sellepärast et äh, praegune boonuste väljamaksmise süsteem on ikkagi väga ebavõrdne ja on toonud kaasa ka selle kriisi. meil on vaja väga selget eetikakoodeksit selleks, et vältida igasugust kasu lõikamist äh, meil on vaja jätku, jätkusuutlikult ja mõistlikku lähenemist, Tšaba Tabadil üks minut, palun. suur tänu, härra president täna äh, on siin kõnelejad rääkinud sellest, et tuleb äh, kodanike usaldus tagasi võita, seega tuleb võidelda maksuparadiiside ja boonuste väljamaksmise süsteemide vastu, kuid minu küsimus äh, on suunatud konkreetselt minister Malmströmile ja volinik Almuniale. Ungari rahandusministri ettepanek finantsturgude osas, millal see rakendub? ja minu meelest on Euroopa Parlamendi väga oluline ülesanne tarbijaid ja tarbijate huve ning kodanike huve laiemalt kaitsta, nende kodanike huve, kes on äh, täiesti pankade meelevallas. pangad ei anna piisavat informatsiooni kodanikele, näiteks Ungaris on küll pankade eetikakoodeks vastu võetud ja ma teeksin ettepaneku, et ka Euroopa tasandil koostataks selline mm, eetikakoodeks selleks, et äh, pankade käitumist kodanike suhtes kuidagi reguleerida. ohvreid äh, on palju Euroopas, kodanikud ei mõista, äh, mida tähendab laenu võtmisega kaasnev risk suur tänu, ütleb härra president ja järgmisena saab vaba mikrofoni voorus sõna proua Lepage. suur tänu, härra president, proua minister, härra volinik, teie väga ambits-, ambitsioonikas programm on huvitav, kuid kas te ei arva, et see, mida meil praegu on vaja, on vaja üle saada sellest mentaliteedist, mis keskendub ainult kiirele raha teenimisele. ettevõtete krediidid on kokku kuivanud, äh, kuid see on just sõltud, seotud sellesama mentaliteediga, sellepärast et kõik tahavad kiirelt kasu lõigata, kas kuidagi hakatakse tegelema ka selle äh, mõtteviisi muutmisega? president, äh, kaheksa inimest on veel sõna soovinud, kuid vabandan, nemad sõna enam ei saa, viis minutit on ette nähtud vaba mikrofoni vooruks, nii et ma tõesti vabandan kõigi ees, kes täna enam sõna ei saanud. ja nüüd ma siis paluksin sõna üle võtta proua Malmströmile vastata saadikute esitatud äh, küsimustele. suur tänu, härra president ja suur tänu kõigile parlamendisaadikutele, kes on sellele arutelule kaasa aidanud. minu arvates siin äh, parlamendis on üsna suur üülmeel selles osas, mis on oluline Euroopa positsioonis ja mida me peame esitama G kahekümnel Euroopa Liidul on tänasel päeval üsna koordineeritud ja selge hääl rahvusvahelisel tasandil ja tänan komisjoni ja härra Almuniat selle töö eest, et selline üksmeelsus on tekkinud. paljud parlamendiliikmed on tõstatanud neid küsimusi, mida nii mina kui ka volinik nimetasin. jah, meil on tõepoolest vaja paremat järelevalvet ja finantsturgude paremat regulatsioone me loodame, et järelevalvesüsteem kehtestatakse nii kiiresti kui võimalik ja see lähtub ka Lamossiari raportist ja loodame, et see ka ellu viiakse meil on vaja rohkem koordineeritud globaalseid lahendusi, efektiivseid eh, ja funktsionaalseid rahvusvahelisi institutsioone, meil on vaja selgeid põhimõtteid boonussüsteemidele ja äh, see aitab kaasa ka usalduse tekkimisele, finantsstabiilsusele, selles osas teeme me läbipaistvaid ettepanekuid, mida asume arutama. samuti soovime toetada kliima äh, soojenemise finantseerimist, see on meie vastutuse küsimus ja me äh, loodame, et me saame arutada ka numbreid Pittsburghi kohtumisel, kindlasti oleks see väga hea samuti on meil vaja globaalseid lahendusi. me ei saa sellest süsteemist eraldada Euroopa Liidu lahendusi, vaid peame koha peal võimalikult palju globaalseid lahendusi paika panema. töö ennetus on ehk see küsimus, mida inimesed Euroopas kõige rohkem märkavad finantskriisi ajal. töötus jääb jääb äh, kindlasti ka tulevuseks meie prioriteediks, see on väga tõsine küsimus, siin on vaja nii Euroopa tasandi kui ka liikmesriikide lahendusi. meil peab olema tugev tööturupoliitika, peame äh, toetama ettevõtjaid, et nad julgeksid inimesi tööle võtta ja investeerida ja peame ka vaatama seda, et inimesed oleksid äh, tööle võetavad et äh, neil oleks haridus, et tehtaks teadusuuringuid ja ECOFINil oktoobrikuus kindlasti sellest teemast ka räägitakse. samuti tuleb meil exit-strateegiat arutada, sest äh, vastasel juhul on oht, et need meetmed, mida me oleme rakendanud, saavad negatiivseid tulemusi ja et tulemuseks on puudujääk ja inflatsioon. ja see kõige rohkem alati tabab kõige haavatavamaid ühiskonnas. mis puudutab kõige eh, vaesemaid riike ühiskonnas, siis oleme me teadlikud sellest, et nemad on kõige suuremad kaotajad rahvusvahelise kriisi ajal. ja see tabab just kõige vaesemaid inimesi maailmas. samuti jätkame me arutelusid selle üle, kuidas neid inimesi toetada. see tähendab, et eh, rahvusvahelistel pankadel peab olema piisavalt ressursse, et välja anda niinimetatud pehmeid laene ja äh, samuti äh, rahvusvaheline kaubandussüsteem peab toimima ilma protektsionismita praegu arutatakse erinevaid globaalseid maksusüsteeme, aga see on mõttekas ainult juhul, kui neid ka ellu viiakse globaalselt ja ka praegu ei äh, ole see mõeldav ja see ei aitaks meie majandusi. paljud parlamendisaadikud äh, arutasid ka äh, riskifonde äh,, teie küsimust, ka see on Rootsi eesistujale üks äh, prioriteetseid küsimusi me hea meelega teeme selles osas lähedast koostööd ka Euroopa parlament, parlamendiga, et riskifondide küsimust lahendada. ma tean, et see on komplitseeritud ja raske küsimus, kuid me oleme valmis töötama teiega võimalikult äh, lähedaselt koos, et see asi paika panna kokkuvõttes, äh, lugupeetud president, muidugi G kakskümmend ei saa lahendada kõiki neid küsimusi, mida me äsja oleme arutanud, me loodame siiski, et me saame neist küsimustest tunduvalt edasi liikuda. Äh, on olemas surve nii Euroopa elanike poolt kui ka globaalselt inimeste poolt, et me näitame sellist juhtimist mis tooks kaasa suurema stabiilsuse finantssüsteemis ja et me teeksime kõik võimalikku selleks, et tulevikus ei eh, esineks taolisi kriise, et me tuleksime sellest tugevana välja. Euroopa Liit on ühinenud ja tugev ning ma garanteerin, et Rootsi eesistujana teeb kõik võimalikku selleks, et Euroopa seisukohti järgmise nädala G kahekümne kohtumisel äh, Ähm, esile tuua. tänan teid arutelu eest. ma tänan proua Malmström ja lõpetuseks saab sõna volinik Almunia. ma tänan, härra president. ma usun, et me kõik oleme ühel meelel selles, et praegune tsükkel majanduses on seotud meile tohutud väljakutsed, meil on kriis, aga samas me näeme ka mõningaid tähtsaid märke sellest, et majandus on hakanud ka toibuma. majandusnäitajad rahvusvahelise kaubanduse osas on paranenud, samuti tarbijate, investorite kindlustunne on tugevnenud. usutakse ka G kahekümne Pittsburghi kohtumise edusse me oleme hakanud leidma vahendeid, mis aitavad meid lahendada meie probleeme ja see on äärmiselt oluline. ja kõik need küsimused, mis on arutusel mm, tippkohtumisel Pittsburghis, peavad äh, tipnema äh, kokkuleppega riigipeade ja valitsusjuhtide vahel ja need hakatakse ellu viima pärast tippkohtumist. Te käsitlete siin mitmeid mingi väga tähtsaid punkte. nimelt, et tuleb selge sõnum välja saata selle kohta, kuidas maailma kõige suuremad majandused kavatsevad koordineerida oma tegevust võitluses kriisiga ja millised on järgmised sammud koordineerimisel majanduspoliitikas. tähtis on kriisimeetmetest loobumise strateegiat välja kujundada ning võtta siduvaid eh, kohustusi eh, selle strateegia koordineerituks elluviimiseks me oleme õppe, õppinud kriisist. ja selgeks on saanud ka, et stiimulipakettidest ei saa loobuda väga ruttu pärast kriisi. aga samas ei saa kriisipakette ka ähm, tähtajatult rakendada, sest vastasel korral tekib oht, et me jälle hakkame looma spekulatsiooni mulje ja tuleme jälle tagasi kriisi põhjuste juurde seda kõike peab selgitama ka Pittsburghi tippkohtumine. me ei tohi korrata varasemaid vigu majanduspoliitika vallas ja mitte ainult majanduspoliitika vallas, vaid ka finantsreguleerimise järelevalve vallas. ma arvan, et see selgus kahest viimasest tippkohtumisest väga selgesti. meil on vaja ka neid lubadusi pidada, mis me juba rahvusvahelisel tasandil ja Euroopa tasandil oleme andnud ja selles mõttes ma olen nõus äh, täna hommikul öelduga, et mitte kõik ei taandu palkade küsimusele. ma olen ka nõus nendega, kes ütlevad, et palgad on ülimalt tähtsad majanduslikust seisukohast, sotsiaalsest seisukohast ja ka poliitilisest seisukohast ning eetilisest seisukohast. ja Euroopa on tõstatanud ka muid küsimusi G kahekümnel ja näidanud, et ta suudab juhi rolli haarata. meie valitsused on äh, teed näidanud, institutsioonid on teed näidanud, eesistuja komisjon on seda teinud ja ärgem unustagem, et selle aasta aprillikuus komisjon juba andis soovitusi liikmesriikidele palkade osas ning see on praegu nüüd kooskõlas sellega, mida kogu maailmas on välja pakutud peame jätkuvalt tähelepanu pöörama finantssüsteemis esinevatele probleemidele, rohkem kapitali ümberstruktureerimised, pankade bilansside parandamine nii Euroopas kui ka rahvusvaheliselt ning ehm, finantssüsteemid peavad olema omavahel seotud eh, ja nad on seda ja sellepärast meil ei õnnestugi omaenda piirides probleeme lahendada üksi eh, me nurjume, kui me ei toimu nende probleemide lahendamine rahvusvaheliselt algas ju kogu kriis USA-st Lehman Brothers kokkuvarisemisega ja nüüd poliitiliseks eesmärgiks on mitte päästa pankade bilansse või sealt kustutada võlad, vaid ähm, tähtis on vaat-, tähelepanu pöörata jätkusuutlikkusele, SM, VKE-dele, avalike teenuste jätkusuutlikkusele, meie heaolusüsteemile kui meie finantssüsteem ei toimi, siis paraku ka muud valdkondades ei õnnestu saavutatud säilitada. see on see väljakutse, millega peab tegelema G kakskümmend Pittsburghis. ja lõpetuseks üks märkus äh, teema kohta, mis kajas paljudest sõnavõttudest. G see seondub G kahekümne päevakorraga, aga ka laiemalt, nimelt maksuparadiisid tõsi, et G kakskümmend Londonis ei leidnud lahendusi kõikidele probleemidele, eh, mida maksuparadiisid tekitavad. väga raske on leida ühe päevaga ühte lahendust probleemile, mis tegelikult on ju olnud üleval juba aastaid, palju aastaid. aga aprilli ko koosest kohtumisest kuni tänase päevani, viimase kuue kuu jooksul me oleme parandanud informatsiooni vahetamist peatamaks maksudest kõrvalehiilimist ja peatamaks peidetud äh, majandus- ja finantstehinguid avalike asutuste silmist. ning paraku öö, äh, probleeme on rohkem öö, äh, ja need on olnud tõesti aktuaalsed öö, aastaid ja kuue kuuga ei õnnestu kõike lahendada, aga samas on väga palju ka saavutatud nendes väga tähtsates küsimustes viimase kuue kuu jooksul. Need peidetud äh, tehingud, toimingud, mille järelevalveasutused ei ole saanud juurdepääsu, on muutunud kättesaadavamaks ja tähtis on ka ju see sõnum, mille me välja saadame. tähtis on, et meie jõupingutused tõesti oleksid ühised kriisist ülesaamisel. ja te siin palusite, et Euroopa Liit peab ühtse häälega kõnelema ja meie hääl peab peale jääma. ma kinnitan teile, et eesistujamaa Rootsi ja komisjon just kavatsevadki äh, Euroopal lasta ühel häälel kõneleda. Euroopa ei ole äh, lihtsalt Euroopa Liidu liikmesriigid, Euroopa Euroopa Liit on see, kes on ühtsena alustanud seda koordineerimise süsteemi käivitamist ja tõelise koordineerimise tulemusena on ka tõelised head tulemused täiesti reaalsed yes,. ma tänan. nüüd on see mõttevahetus meil lõppenud, hääletus toimub oktoobris esimese täiskogu ajal järgmine küsimus meie päevakorras on nõukogu avaldus SWIFTi kohta ja ma palun proua Beatrice'il